La discussione è chiusa. suur tänu, lõpetasime selle arutelu ja järgmine punkt meie päevakorras on suuline küsimus komisjonile, mis puudutab äh, rahaliste struktuurifondide ümberplaneerimist äh, noorte tööpuudusega vastaseks võitluseks ja äh, VKE-de toetamiseks ja kõigepealt proua Hübner, viis minutit suur tänu, president, volinik, kolleegid, lubage mul alustada sellest, et ütlen veel kord, et pole kahtlust, et Euroopal on vaja majanduskasvu ja viimasel tippkohtumisel tunnistati lõpuks ka seda, mida meie oleme siin juba mitu aastat rääkinud, et eelarve konsolideerimine ja kärpepaketid peavad olema majanduskasvus sõbralikud, olukord ei ole lihtne ja kui praegune olukord jätkub, siis äh, Euroopa äh, kapital lahustub, sealhulgas inimkapital ja veel rohkem noor inimkapital. nii et äh, meie soovime, et kõikidel Euroopa valitsemistasanditel võetaks meetmeid selleks, et paremini ära kasutada Euroopa Liidu eelarvest tuge saavaid poliitikaid. meid üllatas selles kontekstis Euroopa Komisjoni presidendi avaldus, et äh, struktuurifondide all on kaheksakümmend kaks miljardit eurot kasutamata raha, kakskümmend kaks miljardit äh, sellest sotsiaalfondid all ja kuuskümmend miljardit ERDF-i ja äh, ühtekuuluvusprogrammi all, see on umbes kakskümmend kaks protsenti praeguse programmiperioodi eelarvest. aga me avastasime ka, et tegemist ei ole mitte kulutamata rahaga, vaid vaid esialgu kulutamata rahaga. kui me vaatame komisjoni presidendi avaldust lähemalt, siis me näeme, et tegemist on rahaga, mida ei ole küll veel eraldatud konkreetsetele projektidele, aga mis on eraldatud konkreetsetele rakenduskavadele ja äh, prioriteetidele ja projektide valik tegelikult jätkub äh, mm, finantseerimisperioodi lõpuni. seega võib eeldada, et äh, osa liikmesriikidest äh, alles kavandab kahe tuhande kaheteistkümnenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ähm, rahade kasutamist. me mõistame, et äh, ülejäänud osa ähm, struktuurifondide rahast on siis juba äh, kulutatud, mis tähendab seda, et on kas seaduslikud siduvad kokkulepped selle kasutamise osas või on tegelikult juba maksed tehtud. Ähm, me mõistame, et aastast kaks tuhat seitse on majanduskasv eh, ja tööhõive olnud ühtekuuluvuspoliitika eesmärgiks ja suureks missiooniks. Eh, samas mõistame me ka, et ühtekuuluvuspoliitika potentsiaali majanduskasvu ja töökohtade eh, loomisel peab täielikult ära kasutama. muret aga tekitab see, et praegu tehakse ettepanek, et Äh, suunata ümber need rahad, mis liikmesriigid on tegelikult juba äh, planeerinud oma projektidele kaheks viimaseks äh, programmi, programmi aastaks. tehtud ettepanek on tekitanud segadust ja kahjustanud meie poliitika mainet kogu kriisi ajal on Euroopa Parlament toetanud kõiki komisjoni ettepanekuid, mille eesmärgiks on olnud tugevdada ühtekuuluvuspoliitikat. rekordiliselt kiiresti võtsime vastu muudatused üldmäärusele selleks, et suurendada kaasrahastamismäärasid, teeme tihedat koostööd komisjoni ja nõukoguga selleks, et luua riskijagamis mehhanismid äh, riikide jaoks, mille majanduslik olukord on raske. nii et kokkuvõtteks ma ütleksin, et me mõistame kõik, et vastuvõtu probleemid äh, struktuurifondide rahaga on mõnedes liikmesriikides täiesti olemas ja me mõistame, et komisjon soovib äh, äh, aidata liikmesriike nagu Kreeka, Itaalia, Bulgaaria ja teised äh, sellest nii-öelda kärpelõksust pääseda. suur tänu ja komis-, volinik Haan, palun suur tänu, president, daamid ja härrad. suur tänu selle küsimuse eest, see on suurepärane võimalus äh, mulle selgitada, milline kasvupotentsiaal on peidus äh, regionaalpoliitikas regionaalpoliitika ju definitsiooni poolest alati lähtub eeldusest, et äh, meil on vaja tagada majanduskasv. selle tõttu ongi tegemist olulise poliitikavaldkonnaga. aga sellistel aegadel nagu praegu on majanduskasv Euroopale väga vajalik. see tähendab ka seda, et me peame töötama äh, selle nimel, et võidelda praeguse kerge majanduslangusega. me peame selleks toetama VKE-sid ja samuti tunnistama, et paljudes liikmesriikides on noorte tööpuuduse määr väga kõrge, ligineb lausa viiekümnele protsendile mõnel juhul. selle vastu peame võitlema. mõlemas valdkonnas on meil palju tööd ära teha. Euroopas on kakskümmend kolm miljonit äh, VKE-d ja umbes sama palju töötuid inimesi kui me suudaks teha nii, et iga VKE võtaks ühe to-, töötu inimese tööle, siis oleks tööpluutuse probleem üsna lähenduse, lahenduse ligidal. ülemkogu oli õigus, kui seal tehti järeldus, et järgnevatel aastatel tuleb teha tõsist tööd meie ettevõtete konkurentsivõime suurendamise nimel, selleks et Euroopas taastada majanduskasv. majanduslikku stabiilsust ei saa tagada ilma kvalitatiivse ja kvantitatiivse majanduskasvuta. komisjoni president ütles, et äh, rahasummad, äh, mida ei ole määratud konkreetsest programmi elluviimiseks äh, hinnanguliselt Äh, on neid umbes kaheksakümmend kaks miljardit eurot, et neid rahasid tuleks kasutada majanduskasvu toetamiseks ja tööhõive toetamiseks. põhimõtteliselt peaks kõik summad olema juba projektidele äh, määratud, aga teatud hulk tegelikult siiski ei ole, nii et tegelikult on täiesti õiguspärane, kui nõukogu ütleb, et me peaksime vaatama neid kasutamata rahasid ja võimalusel kasutama neid äh, VKE-de äh, toetamisel ja tööhõive toetamisel. ettepanek oli toetada neid liikmesriike, äh, kus noorte tööpuudus on kõige kõrgem. komisjon võib siin aidata oma oskusteabega me peame ära kasutama kõik võimalused praeguse olukorra parandamiseks, oleme teinud selle ettepaneku liikmesriikidele, liikmesriigid on selle vastu võtnud ja järgmiste nädalate ja kuude jooksul peame liikmesriikidega konkreetseid kõnelusi, need algavad märtsi alguses aga on iga liikmesriigi otsustada, kas nad soovivad oma äh, rakenduskavasid muuta või mitte äh, ja rohkem noorte tööhõive probleemide lahendamisele ja VKE-de toetamisele keskenduda. nii et see on siis kontekst. ja selles kontekstis tahaksin tänada Euroopa Parlamenti äh, toe eest äh,, selle julgustuse eest äh,, selleks, et me kasutaksime kiirmehhanisme, selleks et VKE-d äh, saaksid selle raha kiiremini kätte ja samuti toetuse eest suurendatud kaasrahastamise määrale. kõige selle eesmärgiks on, et VKE-d äh, saaksid praegustest probleemidest üle ja aitaksid äh, kaasa töökohtade loomisele. kui konkreetsed liikmesriigid soovivad oma programme ümber kujundada, siis komisjon toetab seda, komisjon on valmis abistama ja ma loodan, et ka Euroopa Parlament äh, toetab seda tööd igal viisil, mis võimalik, aitäh! Grazie commissario, ora gli oratori a nome dei gruppi politici. suur aitäh, volinik ja nüüd fraktsioonide esindajad, kõigepealt äh, rahvapartei nimel härra Van Nistelrooy. aitäh, juhataja, mm, volinik, kolleegid. me püüame täna suuremat selgust majja saada. proua Hüübner rääkis põhiküsimusest. meie tahame teada, kuidas Euroopa Komisjon kavatseb miljardeid eurosid, äh, täpsemalt kaheksakümmend kaks miljardit eurot äh, kasutada selleks, et VKE-de tegevu-, selleks, et noorte tööpuuduste vastu võidelda ja aidata VKE-sid. Äh, äriühingute, ülikoolide, regionaalsete organisatsioonidega peaks nagu töö toimuma ja mm, need eurod peaksid tulema nagu nende programmide kaudu, mis on paika pandud kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist aastaks. samas seal ei ole enam mänguruumi, sellepärast et põhimõtteliselt on need programmid nendeks aastateks juba nii-öelda lukku löödud ja finaliseeritud, äh, kui, kui nüüd hakatakse tagasi äh, Eh, või tähendab ümber muutma, siis see tekitab eh, usaldamatust ja üleüldse, kuidas te kavatsete seda teha, kas see on nüüd puhtalt raamatupidamislik ettevõtmine või siis te vaatate nii-öelda individuaalselt kõiki riike, Saksamaad, Prantsusmaad, Hollandit ja nii edasi? massiliselt on projekte, mida ei ole teostatud, aga mina tahaksin isiklikult teada, kui palju teil mänguruumi on üldse nende fondidega seoses? aitäh! ja sotsiaaldemokraatide nimel proua Kreel. kolm äh, pool minutit, aitäh, juhataja, volinik, mul on kolm märkust selle suulise küsimuse kohta kõigepealt ma vägagi tervitan asjaolu, et komisjon praegu analüüsib, kuidas oleks võimalik võidelda äh, noorte töötuse vastu, kuidas seda muuta täiesti omaette poliitikaks. noorte tulevik on meie asi ja see on ülimalt oluline meile. on vägagi tervitatav, et komisjon järjest rohkem näeb, et taolisel äh, raskel majandusajal ei ähm, pääse edasi pelgalt säästude najal. siin on tegelikult ähm, VKE-d esirinnas, sellepärast et nemad on ju põhilised töökohtade loojad. ja edasi sooviksin ma esitada ka ühe avatud küsimuse. kui vaadata ajakirjandust, siis seal ähm, president Barroso on jätnud sellise mulje, et tema võtab taskust välja nii-öelda lahkelt kaheksakümmend kaks miljardit eurot. et ähm, see on see raha, mis nagu ei ole korralikku rakendust leidnud ja seda on võimalik kasutada noorte tööpuuduse ähm, äh, ka võitlemiseks, aga see on peaaegu et neljandik ühtekuuluvusfondi summast ähm, selleks äh, aastaks. ja mina nagu teaks, tean, et programmid on äh, nagu kokku lepitud, kuidas seda üldse võimalik on niimoodi teha? näiteks äh, äh võib-olla ühes regioonis ei olegi noorte töötus selline probleem ma ütleksin, et regioonid olid täiesti vapustatud, paljud nendest helistasid mulle ja ütlesid, et mis toimub, et nüüd võetakse meil raha käest ära või. nii et mina ähm, vibutaksin hoiatavat näppu, ütleksin, et ühtekuuluvuspoliitika on väga oluline asi, see on see, mis loob eurooplastes usaldust. ja kui nüüd äh, Äh, antakse selliseid häguseid avaldusi, öeldakse, et noh, meil on natuke raha üle ja nii ja naa no,, et siis ähm, see ei ole väga hea poliitika kujundamine. et, et kui öeldakse, et noh, et leiame sellised äh, miljardid, siis see tekitab tegelikult usaldamatustunde. kui mõelda nõukogu ja, ja käesoleva aasta eelarve läbirääkimiste peale, siis tegelikult ei antud ju nii palju raha, kui komisjoni ja parlamendi arvates vaja oli. ja mina kardan, et äh, mõned projektid ähm, öö, äh, ka äh, kannatavad seetõttu rahanappuse käes, et saavad ainult viis näiteks miljonit, kui tegelikult vaja oleks viisteist, kuidas on taolises olukorras võimalik raha ära võtta ühtekuuluvuspoliitikat. minu arvates me peame väga mõistlikult käituma, me peame olema paduveendunud, et me tõesti õiget asja, õiget poliitikat ajame, ma ei sooviks praegu juba niigi rasketel ajakadel inimeste seas veelgi suuremat ebakindlustunnet tekitada. aitäh, ALDE nimel kolleeg Manescu. suur tänu komisjoni ettepanek äh, ümber planeerida struktuurifondid, äh, äh, et toetada VKE-sid ning võidelda noorte tööpuuduse vastu, on teretulnud, eriti võttes arvesse, et majanduskriis on probleeme veelgi suurendanud. meil on vaja suurendada majanduskasvu, luua töökohti, selleks on vaja toetada VKE-sid. ettevõtted, kes ei suuda hästi vastu võtta Euroopa toetust, peavad äh, me äh, ümber töötama oma äh, abi jagamise süsteemi kuid see pole ainus kriisi vastu võitlemise meede, näiteks Rumeenia valitsus, mis Rumeenia ei ole, Rumeenial ei ole head toetusvastuvõtu võimet Rumeenia valitsus ei ole suutnud äh, abi kasutada eesmärgipäraselt, nii et tegelikult sõltub kõik ka riiklik, äh, riik, liikmesriikide valitsusest, kes äh, peaksid meetmeid kõige õigemini kasutama, <laughs> et häid tulemusi saavutada. nii et minu meelest peaks me andma selgeid va-, vastuseid regionaal, regikomisjoni esitatud küsimustele, me peaksime ütlema ka seda, kuidas Euroopa Komisjon kavatseb eh, toetada eh, liikmesriikide valitsusi, eh, kes ei suuda ellu viia kriisivastaseid meetmeid ja kuidas õpiks nad toetusraha õigesti kasutada selleks, et VKE-sid aidata ning töökohti juurde luua noorte jaoks enne rääkisite kaheksast riigist, kus noorte tööpuudus on väga kõrge, härra volinik. Rumeenias on noorte tööpuudus väga raske probleem, te peaksite seda teadma, Rumeenia kodanikud sooviksid teada, kas äh, fondid, äh, Rumeenias mõeldud fondide raha äh, läheb kuskile mujale, see oleks väga kahetsusväärne, aitäh. aitäh ja Roheliste nimel saab sõna proua Schröder pooleteiseks minutiks. aitäh, proua juhataja. ma tervitan asjaolu, et nõukogu on võtnud vastu parlamendi ettepanekud ja on hakanud edasi minema noorte tööpuuduse vastase võitlusega. see noortele antav garantii tegelikult on otsaga, otsapidi pärit äh, meie parlamendilt. no keskenduma tõesti peab noortele inimestele. sotsiaalfondi raha aga peaks jääma sinna, kus ta on, seda tuleks ümber äh, jaotada kohalikult, kui koha peal seda arvatakse, vot see on äh, mõte, mida mina sooviksin välja käia president Barrosole. meie fraktsioon äh, toetab samas äh, nõukogu otsust rohemajanduse osas. see võeti vastu ju väga suure enamusega täiskogul siin mõni aeg tagasi ja sellepärast me tegelikult esitasime ka nõudmise, et et ähm, struktuurifondide ümberjagamisel peaks äh, tähelepanu keskmesse minema just nimelt roheline majandus. niimoodi ei ähm, lähe, lendaks raha tuulde. meil on vaja jätkusuutlikke projekte, millest saaks kasu ka järgmine äh, põlvkond. E, aitäh härra Omaji. härra president, kas see on normaalne, et komisjon ühes liikmesriikidega osutab, otsustab äh, struktuurifondide ümberplaneerimise kohta ja parlamenti ei informeerita sellest äh, me kaheks, ütlete kaheksakümmend kaks miljardit eurot ei ole äh, äh, sihipäraselt ära kasutatud, et tehta seda kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta. Äh, nii, et me peame teid uskuma sõnast, meie tahame siiski täpsemalt teada saada, kuidas on võimalik öelda kindla peale kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, et raha, fondide raha ei kasutata sihipäraselt ära enne, enne finantsperioodi lõppu see, eh, nende fondide kasutaja ei tohi, kasutajad ei tohiks sellest kahju saada. kas probleemid ei ole tegelikult mujal, kas ei ole tegelikult eh, asi selles, et eh, fondid peaksid leevendama kokkuhoiupoliitika katastroofilisi tagajärgi, mida praegusel hetkel rakendatakse kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides äh, ürit-, eh, selleks, et eh, kriisi tagajärgi leevendada, oleks õigem olnud uusi ressursse kasutusele võtta, et eh, finantseerida tõelist majanduskasvu toolub poliitikat ning töö, töökohtade loomist noorte jaoks. selleks võiks näiteks kasutada finantsülekannete maksustamist, mis Eh, on endiselt õhus ja mida ei ole endiselt suudetud konkretiseerida, aitäh. aitäh. järgmised kõnelejad eh, saavad nüüd sõna, kõigepealt kolleeg Zeller, kaks minutit. aitäh, proua juhataja, daamid ja härrad, ma olen hämmeldunud, et taas kord peame me hakkama meenutama, mida struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika tähendavad. Ehm, need on Euroopa poliitikate hulgas kõige tähtsamad ja me oleme ju kutsutud ja seatud sotsiaalset ehm, kohesiooni suurendama, eriti just nimelt vähem arenenud re-, regioonides. Ehm, ja poliitika on eriti ilmekalt Äh, tõestust leidnud just kriisiaastatel. majanduslik areng oleks olnud väga palju raskem, kui ei oleks olnud kasutada öö, ähm, ühtekuuluvusfondi rahasid ähm, meil on dokumendid, kus kirjeldatakse toetuste strateegiat iga regiooni jaoks, ähm, kogu tööst on sündinud tõeline Euroopa lisaväärtus ühtekuuluvuspoliitika aluseks on programmeerimise usaldusväärsus ja antavate rahade usaldusväärsus ja sellepärast on minu jaoks ähm, hämmeldust tekitav, et äh, komisjon ja liikmesriigid taaskord leiavad, et see on nagu selline hoiupõrsas, kust äh, võiks vabalt äh, jaotada raha hoopis kuskile maja mujale. vaja on mõelda pikaajalisele strateegiale. jah, loomulikult on vaja äh, võidelda ka noorte tööpuudusega, see on tähtis eesmärk, aga see õnnestub saavutada vaid sellisel juhul, kui ähm, säilib toimiv partnerlus regioonide, liikmesriikide ja komisjoni vahel. aga äh, ja, ja kui regioone koheldakse kui võrdset osapoolt selles võrrandis ühtekuuluvuspoliitika on ainus nii-öelda solidaarsusel põhinev eh, poliitika, kus ehm, saavad kokku Euroopa Liidu erinevad tasandid, solidaarsus regioonides on silmaga nähtav ja seda ei tohiks eh, lühinägeliku poliitilise praktis-, praktilisuse nimel kõrvale pühkida. aitäh, pooleteiseks minutiks saab sõna proua Irigoyen Perez. suur tänu me teame, et noorteta pole tulevikku, samuti võime kindlad olla selles, et ähm, Euroopa äh, tulevik ei ol-, on ebakindel, kuid noorte töötus jääb sama äh, tohutu suureks. selleks äh, on samas aga sellised seadused, nagu see võeti vastu Hispaanias möödunud reedel, võtavad, teevad noorte olukorra veel ebakindlamaks. Hispaanias on nelikümmend üheksa protsenti äh, töötud. paljud neist on hea haridusega, äh, andekad ja nad on ahastuses äh, lahenduse puudumise pärast. leiame, et tuleb kasutusele võtta meetmed, et noorte tööhõive parandamiseks tuleb aidata ka VKE-sid, eriti neid, mis on loodud noorte poolt. sellega seoses leian, et tuleb kohaldada eh, koolitus tööturu vara, eh, vajadustele. meil on eh, vaja suuremat kvaliteeti ning era- ja, ja riigiõpe peavad oma jõud ühendama, tugevdama ärivaimu ning üliõpilaste mobiilsust. kas komisjon võiks selgitada, kuidas kavatsetakse jagada kümme need kümme miljonit äh, küm-, äh, komisjoni sõnul, kuidas te jagate ära see, mis pidi Hispaaniasse jõudma, äh, kas, kuidas seda fondi toetust ähm, on ära kasutatud, kui suur protsent on näiteks osutatud Hispaaniale abi? ning eh, kuidas eh, eh, on kaasatud kodanikuühiskonnad, kuidas on nendega konsulteeritud teie töösse, soovime teie poolt sellist kiiret otsustavat tegutsemist, sest pole päevagi enam kaotada, aitäh. Grazie, mm, per un minuto l'onorevole Töörer. suur tänu, Mihhail Toirer, üks minut palun. president, volinik, daamid ja härrad tegemist oli liberaalide algatusega, mille raames selgus, et mõnede liikmesriikide vastuvõtuvõime ei ole väga äh, kõrge ja mina raportöörina äh, nägin seda lähedalt. nüüd on komisjoni kord tegutseda ja mina toetan seda tegutsemist. Äh, riikides nagu Ita-, Lõuna-Itaalia, Kreeka, Bulgaaria tuleb midagi ette võtta Äh, raha tuleb ümber suunata VKE-dele, tuleb võimaldada võitlust noorte tööpuudusega ja selleks on vaja suurendada vastavat võimekust. probleem näiteks Kreekas on selles, et süsteem ei toimi raha läheb küll regioonidele, aga regionaalpoliitikat või ühtekuuluvuspoliitikat ei rakendata õigesti. ei ole mõtet raha kulutada nii, et me vajutame gaasipedaali, aga auto ei liigu. Äh, raha tuleb ümber suunata ja äh, rohujuure tasandile suunata nende probleemide vastasesse võitlusesse. suur tänu, proua Miranda, poolteist minutit. Eh, Hispaanias eh, on praegune noorte põlvkond üks parimini haritud Euroopas ja see on ilmselt parim eh, haridusega noorete põlvkond Hispaania ajaloos, kuid samas on nende töötus tohutu, midagi peame me ilmselt halvasti tegema praegusel hetkel räägitakse meie ühtsuspoliitika muutusest, samas aga võiks tööd noorte töötus olla aspekt, mida arvesse võtta peale, peale sissetuleku küsimuste. meil on vaja juurde luua töökohti, see on kiireloomuline küsimus, kus äh, noortel, alla kolmekümne viie aastastel noortel ei ole muud valikut, kui olla töötud, neil on vaja õiglaseid äh, palku erinevatest, mõnedest liikmesriikidest välja pakutud ähm, Eh, eh, lahendustest nagu näiteks Hispaania, mille eh, töö, tööturureform oli väga ebasotsiaalse loomuga. noortel jäi muud üle, kui olla töötud või emigreerida. kriisis ei saa, kriis ei saa olla vabanduseks selleks, et läbi suruda, läbi suruda tööreforme, mis äh, mõjud olevat olukorra veel raskemaks. väga paljud VKE-d on sunnitud, sunnitud olnud oma uksed sulgema just selle kriisi pärast, aitäh. suur tänu. proua Ernst, üks minut. daamid ja härrad, mind natukene üllatab see, et kui president Barroso ja tema kolleegid Euroopa Liidu Nõukogust on veet-, veetnud aastaid leidmaks lahendusi äh, tööhõive probleemile äh,, et siis tuli üllatusena see, et kriisiga seoses on tööhõive veelgi vähenenud. nüüd arutatakse lisaraha suunamist ja nüüd on lausa taskuraha üle jäänud kaheksakümmend kaks miljardit eurot. Äh, see tuleb programmidest, mis on planeeritud aastani kaks tuhat kolmteist ja selle kasutamine on juba ette nähtud. daamid ja härrad, minu meelest me ei tohiks äh, lubada selliseid muutusi äh, Äh, see raha peaks praeguseks hetkeks olema juba jagatud ja mida me teeme Iirimaaga, Iirimaa on oma raha juba ära kasutanud, mis siis nende noorte tööpuudusest saab? ja meil on vaja ka muid asju. meil on vaja näiteks mõistlikku vallandamiskaitset. meil on vaja inimväärset tööd ja mida meil ei ole vaja järgmiseks programmiperioodiks, on äh, äh rahastamise tingimuslikust mako-, majanduslikust olukorrast, me ei tohiks sellele libedale teele minna. suur tänu, proua Lukatševska, kaks minutit, palun. suur tänu, proua president, majandusolukord ja kõrge tööpuudus noorte hulgas vajavad kiiret reageerimist, seetõttu on mul hea meel, et Euroopa Komisjon ja selle president härra Barroso on seda programmi mõist-, probleemi mõistnud ja tahaksid ümber planeerida äh, struktuurifondide rahastamist ja suunata seda VKE-dele e, ja noorte tööhõive parandamiseks. aga küsimus on selles, kas seda saab teha kiiresti ja efektiivselt ja kas kaheksakümmend kaks miljardit eurot, mida äh, president mainis, on ikkagi tõesti saadaval ja peamine küsimus on selles, kas liikmesriigid soovivad oma struktuurifondide kavasid muuta, sellepärast et et täna on Euroopas kakskümmend protsenti noortest keskmiselt töötud. see on oluline näitaja tööhõive kontekstis. oluline ei ole mitte ainult äh, seda raha ära kasutada, vaid see tuleb ära kasutada tõhu, tõhusalt. tuleb rahastada koolitust, kvaliteetset koolitust, mis pakuks just neid oskusi, mis on vajalikud äh, tööturul äh, ja samuti, mida on vaja VKE-dele. statistika näitab, et ainult kolm protsenti VKE-dest on innovatsiooniliidrid, väga paljud VKE-d ei soovi taodelda Euroopa Liidu rahasid, sellepärast et taotlusprotsess on pikk, menetlus on keerukas ja mitte väga selge. ma usun, et kõik on nõus sellega, et VKE-de arendamine ja selle tegemine tõhusal moel on skp kasvu ja majandusstabiilsuse seisukohalt oluline. ma meenutaksin ka volinikule, et Euroopa Liidus on tuhandeid inimesi, kes tunnevad tõsist huvi tänase arutelu vastu ja seetõttu tahaksin küsida, kuidas konkreetselt äh, näete teie ette tuge VKE-dele ka ja kuidas te näete ette, kuidas peaks toimuma see mm, noorte töötuse vastane võitlus, nii et see oleks efektiivne, sest töötus tegelikult praegu ikka veel kasvab. suur tänu ja nüüd proua Ülfskog, poolteist minutit. Fru talman, en av de allvarligaste följderna utav den europeiska aitäh! kriisi üks tõsisemaid tagajärgi on öö, äh, kõrge noorte tööpuudus Äh, nagu oleme siin kuulnud, võib see ulatuda isegi viiekümne protsendini. enne kahe tuhande üheksanda aasta valimisi lubas president Barroso, et tema ja tema komisjoni töökavas ähm, esikohal kindlasti on tulevikus noorte töötuse vastane võitlus. seda me ei ole näinud ootused aga on väga kõrged. aga samas tundub, et ähm, lihtsalt äh, millekski või kellekski ei ole seni peetud neid noori, kes on ju ele-, Euroopa tulevik. nüüd aga äkki on leitud üllatus-üllatus kaheksakümmend kaks miljardit ähm,. Ähm, tuleks aga küsida, et miks seda raha peaks just nimelt struktuurifond fondidelt ära võtma. ma arvan, et kindlasti on teisigi eelarvekohti, kust võiks seda raha leida ilma, et ähm, struktuurifondide tegevust häirida ja kui kaua kulub enne, kui see mm, raha kättesaadavaks muutub, sellepärast et fakt on see, et tegutseda tuleb kiiresti suur tänu, härra Krisokeelos, üks minut, palun. suur tänu. me räägime sotsiaalsest võrdsusest ja see tekitab äh, siin teatud segadust, ühest küljest komisjon räägib töökohtade loomisest erinevates riikides äh, näiteks äh, Kreekas on noorte töötus nelikümmend protsenti ning äh, tööpuudus on üldiselt Kreekas kakskümmend äh, koma üheksa protsenti. no alla kahekümne viie aastased noored töötavad väga väikse palga eest, kaheksakümmend protsenti väiksema palgast kui, kui vanemad inimesed, nad palk on nelisada eurot kuus ja seda äh, kaheksakümne töötunni eest, äh, nii ei ole võimalik äh, riiki arendada. ühtsuspoliitika, töökohtade loomine ja nii edasi. me, me ning fondid on olemas, mis võivad äh, luua rohkem töökohti. Euroopasse aita, peavad aitama VKE-sid. mina sooviksin paluda, et me vaataks üle praegu eh, see kriisi vastu eh, võitlemise meetmed Kreekas, et eh, üritatakse mõelda teiste võimal-, poliitiliste võimaluste peale. <clears throat> aitäh! Grazie, la parola all'onorevole Mattias per un minuto aitäh, proua Mattias, üks minut, palun. suur tänu, president. volinikud või tähendab siis komisjon ja liikmesriigid äh, soovivad nüüd ümber suunata struktuurifondide raha VKE-dele ja noorte tööpuuduse vastasesse võitlusesse. vaataksin hetkeks tagasi eelmisel aastal pidas äh, Euroopa Komisjon kinni rahaeraldised Äh, nendele liikmesriikidele, äh, kellel oli probleeme eelarve defitsiidi vähendamisega. ei pea olema geenius selleks, et mõista, et äh, või ähvardati siis seda teha, ei ole, ei ole kahtlustki, et seda vajadusel tehakse. kas, kas see lubadus, kas see ähvardus struktuurifondide raha kinni pidada äh, Äh, on veel jõus. ja milline on konkreetselt näiteks Iirimaa ja Kreeka äh, juurdepääs võimalused nendele rahadele, sest Kreeka on väga väsinud igasugustest ähvardustest. suur tänu, härra Texera, poolteist minutit. suur tänu, presinek, president, volinik. Eurostati andmetel on Euroopas umbes kakskümmend kolm miljonit töötut, olukord on umbes sama kui kahe tuhande kaheksandal aastal, keskmine äh, tööpuuduse määr noorte hulgas on umbes kakskümmend protsenti, USA-s on see seitseteist protsenti ja Jaapanis üheksa koma kolm protsenti, niimoodi et äh, on selge, et me peame võtma meetmeid selleks, et äh, tagada majanduskasv kaheksakümmend kaks miljardit, millest jutt käib, äh, peaks saama kättesaadavaks, äh, kolm miljardit sellest äh, käib Portugali ähm, on, on Portugali raha, äh, need on äh, summad, mida ei ole veel kahe tuhande kaheteistkümnendaks, kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks äh, välja jagatud ja meil on seda raha kindlasti vaja, meil on vaja toetada VKE-sid, oma turismitööstust ja samuti ka noorte tööhõivet. meil on seda raha vaja selleks, et toestada VKE-sid, et nad saaksid tööle võtta rohkem noori inimesi ja et me saaksime parandada tööturu olukorda. ma tahaksin küsida, äh, millised on need ettepanekud komisjoni poolt liikmesriikidele, milliseid meetmeid tuleks võtta? liikmesriikidel on komisjoni nõu vaja, Portugal tahaks äh, kärpemeetmete juurest edasi liikuda majanduskasvu juurde, nii et meil on vaja majanduskasvu ja töökohti. suur tänu, nüüd annan sõna kolleeg Tiroljanile üheks minutiks härra volinik, see algatus räägib heast tahtest. Äh, olulised on investeeringud tulevikku, äh, säästvasse arengusse. aga mul on kahtlusi Euroopa Liidu tegevuse globaalsete mõjude osas. kui me jääme steriilse kärpemajanduse juurde, kui meie majandused ei kasva, siis ei ole ka meie noortel töökohta, töökohti ega tulevikku. noorte tööhõive on prioriteet, aga kuidas komisjon selgitab seda, et viiekümne protsendi võrra on vähendatud eraldus er,, eraldisi pi, äärepoolsemate piirkondadele, kus noorte tööhõive on eriti löögi all. see tundub karistusena, kus on õiglus, see ei ole aktsepteeritav tegutsemine ja meie oleme sellele vastu. suur tänu, järgmisena saab sõna äh, kolleeg Kadek pooleteiseks minutiks. suur tänu teile kõigepealt sooviksin teile kõigile öelda, et äh, me oleme siin Strasbourgis, ma kordan seda iga kord, kui ma sõna võtan. Äh, härra Barroso ähm, tegi õigesti öeldes, et äh, oma struktuurifondide kaudu teeb Euroopa Liit olulisi investeeringuid ja liikmesriigid ei oska seda raha alati ära kasutada kaheksakümmend kaks miljardit eurot, mida ei suudetud sihipäraselt ära kasutada kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani, oleks võinud <clears throat> minna kasutusse VKE-de toetuseks ning noorte tööhõive parandamiseks. ning ma äh, äh, küsin, et nagu üks eelkõnelejatest, äh, kust see arv võetakse, kas äh, no tegu on mitteprogrammeeritud rahadega, mis jagati, jagati juba liikmesriikidele ja äh, mis äh, ei ole sihipärast kasutust leidnud, ma äh, leian, et ma tahtsin meenutada, et äh, struktuurifondid toetavad juba praegu VKS-id ja noorte tööhõivet. see peab olema kindlasti järgmise eelarveperioodi äh, üks eesmärgidest. ma tahaksin ühele oma kolleegile öelda, et president Sarkozy on otsustanud äh, Eh, maksustada Prantsusmaale, eh, Prantsusmaale finantsülekandeid, eh, kui te pole seda tähele pannud veel, tänan teid, suur tänu, järgmisena saab sõna proua Pasescu pooleteiseks minutiks, suur tänu teile, proua president, Euroopa Liit ei saa üle praegusest kriisist, kui ei suudeta toetada noori, aidates neile luua töökohti, aidates neil luua ettevõtteid, Eh, meil on vaja ka uut pensionisüsteemi vananevas Euroopa Liidus. Er, Rumeenia Tööhõiveameti informatsiooni kohaselt üle saja tuhande noore, vähem kui kolmekümne aastase noore on praegusel hetkel toetud, töötud. Ehm, ning eh, väga raske on leida esimest töökohta, Rumeenia riik kulutab üks koma seitseteist miljardit eurot igal aastal, sellega seoses igasugune finantseerimine, igasugune toetus noortele ettevõtetele on tervitatav. komisjon peaks täpsustama, kas teil on kavatsus vähendada ehm, toetuse riikidele, kes, kelle vastuvõtuvõime on vähene. ma leian, et just sellised riigid peaksid olema peaksid vajama rohkem toetust, et nad saaksid oma vastuvõtuvõimet parandada Eh, ning eh, suurendatud kaasrahastamismäär peaks olema üks võimalus selle jaoks. ma paluksin, et komisjon esitaks omapoolse tegevuskava, et eh, kahekümne miljardi osas Euroopa Sotsiaalfondist, mis puudutaks koolitust, mm, koolituse kulutusi, me peaks parandama metodoloogiat, et aidata paremini noori ettevõtjaid, aitäh teile! suur tänu! ja järgmisena saab sõna äh, härra Kelly pooleteiseks minutiks. Äh, aitäh! meie jaoks kõige äh, problemaatilisem on just nimelt noortele töökohtade loomine. tähtis on muidugi ka majanduskasvu loomine, kui meil õnnestuks mõlemat teha, siis oleks väga tore. Äh, struktuuri, nüüd tekib küsimus, kuidas nende rahadega jääb, äh, mis struktuurifondides juba ette on äh, nähtud. ma ei kujuta ette, kuidas seda on võimalik teha. aga kui see juhtub, siis ma arvan ikkagi, et kaheksakümmend kaks miljardit on väga suur summa, kolm miljardit liikmesriigi kohta tähendab see ja sellega on võimalik ähm, olukorda muuta. aga siin on mitu asja tähtsad, paindlikkus on väga tähtis. kui paindlikkust puutub, puudub, siis äh, see raha ei ole sugugi nii tulemuslik, kui võiks olla, kindlasti tuleks kasutada erasektorit näiteks haridussfääris, äh, koolituses ja nii edasi. koolitus peaks olema väga äh, praktiline, ei mingisugust äh, sellist äh, puhtvormilist äh, nii-öelda valmislahendusena äh, koolitust, mida tihti riigiasutused pakuvad ja viimaseks kommunikatsioon riiklike asutuste ja kohalike võimude vahel. tähtis on, et noorte inimesteni see jõ öö, info jõuaks, et neil on tõesti võimalik neid töökohti saada. aitäh! ja järgmisena saab kolleeg äh, Lavia sõna äh, pooleteiseks minutiks. aitäh, ähm, juhataja, volinik, viimatise ülemkogu järeldused ning praegu Euroopa Parlamendi eelarvekomisjonis toimuv töö kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvega seoses on demonstreerinud, et tegelikult Euroopa institutsioonid tegutsevad tandemina. tähtis on ähm, hoolitseda kasvu eest ning äh, vältida ka noorte äh, siis vältida töötust või võidelda töötusega, eriti noorte töötusega ja mina siinkohal vägagi tervitan ähm, kaheksakümne ähm, kahe miljardi euro kasutamist kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist eelarveperioodil ähm, muuhulgas VKE-de toetamiseks. tegelikult kaheksakümmend protsenti uutest loodud töökohtadest aastatel kaks tuhat kümme, kaks tuhat kümme, kaks tuhat kaks, kaks tuhat kümme on loodud just nimelt VKE-dest, nii et, et ähm, me oleme neile selle eest võlgu. tähtis on sünergia ja koostöö liikmesriikide eelarvete ja Euroopa Liidu eelarve vahel tähtsad on ka need äh, programmid, mida tuleb äh, toetada. tähtis on, et komisjon kindlasti ka täpsustaks, millist tegevust, milliseid eelarveridu nad silmas peavad, lisaks nendele, mis juba väga selgesõnaliselt VKE-sid toetavad, et milliseid ridu veel toestada selleks, et võidelda noorte töötuse ja VK e toetusega ja VKE-sid toetada. suur tänu, proua president, komisjoni ettepanek on väga heldekäeline, ma olen nõus, et teil on head kavatsused, kuid komisjon tunnistab, et tegu ei ole blokeeritud või raisatud rahaga, vaid tegu on struktuuride jaoks mõeldud rahadega. väga suur osa eh, fondidest on suunatud VKI-dele ning noorteprogrammidele selline ümberjaotus võib olla kasulik liikmesriikide jaoks, kes soovivad kahte, nendesse kahte valdkonda rohkem investeerida, kuid valik tuleb teha individuaalselt iga liikmesriigi jaoks. Ehm, ehm, ehm, ümber jaotada fondide raha liikmesriikide vahel on ohtlik me peame sisemiselt hindama, millised on meie prioriteedid, sest äh, fondide suurim probleem äh, on äh, kaasfinantseerimisvõimaluste vähesus nii riigi kui ettevõtete tasandil, aitäh. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Higins, kaheksa minutit. suur aitäh, proua juhataja. kõigepealt sooviksin avaldada tunnustust äh, proua Hübnerile selle eest, et äh, reageerisite selle väga õigeaegsele äh, küsimusele. Ehm, majanduskriis on teinud hävitustööd noorte hulgas alla kümne protsendi on äh, Saksamaal, Hollandis ja Austrias ähm, noorte töötus, mujal on see palju kõrgem, Balti riikides, Kreekas äh,, Iirimaal ja mujal on noorte töötus kolmkümmend protsenti või kõrgem, Hispaanias üle neljakümne protsendi. see on ajude äravool, mida me ei saa endale lubada, me oleme vananeva elanikkonnaga riigid, me ei saa lubada seda, et noored tööelust kõrvale jäävad. selleks, et lõpetada see ajude äravool, peame me pakkuma noortele võimalusi, nad on noored, nad on nutikad, paljud neist haritud ka. selleks, et meil õnnestuks neid siia Eh, siin hoida, ma näen seda oma kodumaal, kus meil on majanduskriis, noh, asjad on nagu paremuse poole liikumas. ma näen noori, kellest eh, paljud on magistrikraadiga, paljud doktorikraadiga, nad lähevad Austraaliasse, USA-sse ja tagasi nad enam sealt ei tule. Eh, põhjuseks tihti see, et VKE-di suunal on tehtud vaid sõnu ja mitte mingisuguseid tegusid toetan täiesti seda, mida kolleeg äh, Kelly ütles, kui me midagi teeme, peab olema asi paindlik, ei tohiks äh, ära lämmatada äh, asja bürokraatiaga, paljud asjad on välja surnud Euroopas, sellepärast et on tohutut bürokraatiat ja puudub paindlikkus. aitäh! järgmisena saab sõna proua Kratsa, kaks minutit. suur tänu, proua president, volinik, daamid ja härrad me arutame täna väga olulist küsimust. see on seotud ju noortega. Euroopa Liidus on just noored need, kes kõige rohkem töötuse all kannatavad, mitte ainult Kreekas, vaid ka mujal. see probleem on tabanud ka Põhja-Euroopat noored peavad lahkuma kodumaalt väljaspool Euroopa Liitu VKE-de toetamine on parim võimalus see probleem lahendada. see eh, aitab ära kasutada noori, kes on hästi ettevalmistatud, hästi informeeritud. Mm, eh, see peaks olema <clears throat> võimalus ka meie, ka innovatsiooni eh, tugevdada. meil on vaja suuremat solidaarsust Euroopa Liidus, mis aitaks kriisiolukorra kõige paremini lahendada. ma tahaksin esitada kaks äh, küsimust, need kaheksakümmend kaks miljonit, mis äh, ümbersuunamisele lähevad, kas kas nad saavad, äh, kas nad suunatakse tegevusse kavadesse, sest küsimus, takistuseks ei ole ju mitte fondid, vaid administratiivsed ja äh, seaduslikud probleemid, need, meil on vaja investeerida innovatsiooni tehnoloogiasse, ma sooviksin küsida, kas eh, kas uued määrused on oma iseloomult paindlikumad ka, eh, ning kas toetatakse rohkem raskustes olevaid eh, piirkondi, on selliseid piirkonnad näiteks nagu Kreeka, kus on katastroofiline olukord kas on mõningaid selliseid piirkondi, mis või, võiks toetada näiteks äh, oliiviõli, oliivipuude kasvatamist? aitäh! kümme inimest on sõna soovinud vaba mikrofoni all. Te saate kõik sõna, aga palun hoidke väga täpselt kinni kõneajast Mikolažik kõige esimesena. aitäh, proua juhataja. president Barroso ettepanek rahade ümberjagamiseks ähm, suunaks need rahad VKE-dele, aga liikmesriikides on paraku ebakindlust ja kahtlusi selle ähm, rahade ümberjaotamise kohta. praegune seis struktuurifondi rahade kasutamisel perioodil kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist näitab, et ähm, ära on kasutatud vaid kolmandik, aga tegelikult tempo praegu on muutunud ja kaks kolmandikku saadaolevast rahast ka läheb kasutusesse. tihti muidugi eh, rasketel aegadel investeeringuid tehakse sihitult. aitäh! Eh, kolleeg Lukatševska, palun. mikrofon, palun. słychać? lugupeetud volinik, ma palusin sõna teist korda, sest äh, mind sügavalt häirib koolituse puhul see, et miljonid eurot raisatakse ära mõttetule äh, koolitusele, statistikas näeb kõik imeline välja, raha on justkui kasutatud, äh, paljud inimesed on koolitusel käinud, koolitusfirmad on väga õnnelikud, ähm, töötud, kes seal koolitusel on käinud, tihti on saanud ka nii-öelda mingisuguse motivatsiooni rahalisi öö, ähm, seal koolitusel käimiseks, aga paraku tööturule nad ikka selle koolituse tulemusele ei jõua, sellepärast et vajalikke oskusi neile sealt ei anta. lugupeetud volinik, kas te võiksite öelda, kas on mingisuguseid uuringuid selle kohta, kui palju maksab ühe töötu inimese ähm, nii-öelda tagasiviimine tööturule ja kui palju uusi töökohti on ähm, loodud Euroopa Liidu rahade kaasabil? proua Peres, palun. suur tänu teile. härra volinik, ei tohiks siiski unustada, et ettepanek on ähm, vastukaaluks nii-öelda kuldreeglile. Äh, nimelt äh, uus lepe ei toeta ainsagi punktiga majanduskasvu äh, ja tööhõivet ähm, ja need minu meelest on vastuolu selle uue leppe ja teie praeguse ettepaneku vahel. kui te eh, soovite eh, tööhõivet kasvatada noorte seas, siis ma sooviksin, et eh, te vaataks, heidaks pilgu Euroopa Parlamendi tööle, me koostasime raporti noorte tööhõive kohta, ma arvan, et te leiaksite sealt häid ettepanekuid. ning mis puudutab nüüd struktuurifonde, siis meid jahmatab see, E, e, kui e, suurt vastuolud on komisjoni siseselt, ühest küljest me soovime kasutada struktuurifonde, kuid samas kasutatakse neid selleks, et sanktsioneerida liikmesriiki. ühel hetkel peab otsust, oskama valikuid teha, kuidas Euroopa Liit on, saab edasi tegutseda ning teine asi, finantsperspektiivid Eh, president eh, Barroso tegevus tekitab meis küsimusi, kas Euroopa Liidu eelarvel ei ole vaja eh, kiirelt kasutatavaid vahendeid konjunktuuri konjunktuuri jaoks, et tsüklilisi muudatusi, tsükliliste muudatuste jaoks valmis olla. kas teie ettepanekud on üldsegi seotud kuidagi praeguse kriisiolukorra leevendamisega, aitäh! aitäh! proua Tikau! suur tänu, proua president! Euroopa Liidu Nõukogu eh, eh, lubas eh, Eh, märtsis tegeleda, esitada ettepanekud tööhõive parandamiseks liikmesriikides, suurendada konkurentsivõimet ja majanduskasvu. meil on vaja eh, suunata Euroopa eh, fondid töö, suurema tööhõive ja majanduskasvu tagamiseks. kuid samas peab vaatama, kus liikmesriikide lagi on, liikmesriigid peavad kasutama fondide toetust selleks, et suurendada tööhõivet, eriti noorte seas ning samuti stimuleerida äh, majandustegevust ja eriti VKE-sid. tuleb eriti toetada neid liikmesriike, äh, mis äh, praegusel hetkel makseraskustes, sest just neis liikmesriikides on majanduskriis tekitanud suure sotsiaalse kriisi. on neid noori, kes ei saa toetus, toetustega, neil ei ole ka mingisuguseid muid sotsiaalabisid. me peame eh, vaatama eelkõige eh, tööhõive protsenti ja mitte töötusprotsenti, aitäh. Grazie, la parola all'onu-. aitäh. proua Ferre- äh,, härra Ferreira. O anúncio da reprogramação dos fundos estruturais care-. aitäh struktuurifondide rahade üle ümberjaotamine on hägune, sellel võivad olla ähm, katastroofilised tagajärjed, tähendab, see on samade katastroofiliste tagajärgedega, nagu see ülemkogu kohtumine jaanuaris, see oli ju see öö, ülemkogu, mis kutsus üles suuremale liberaliseerimisele, kus rünnati meie tööõigust ja nii edasi, siin ei ole tegu, tegemist pelgalt äh, sõnadega, siin, see on lihtsalt äh, silmakirjalikkus kuubis president Barroso ütles, et kaheksakümmend kaks miljardit on saadaval. kolmkümmend millegagi pir-, miljardit on see summa, mida Portugalilt soovitakse ähm, saada intressidena praegu ähm,. ümberjagamise asemel on vaja märkimisväärselt suurendada struktuurifondi rahasid ähm,, ja siis me ei peaks enam kuulama siin seda solvavat propagandat. siin on tegemist lihtsalt väljapressimisega, ähm, mis tekitab järjest rohkem töötuid ja tegelikult kägistab VKE-sid, aitäh! aitäh! Äh, härra Peška. tänan proua juhataja, lugupeetud volinik, noored inimesed vajavad tööd esmajärjekorras ja poliitika tuleb alles pärast seda. just nimelt sellepärast ma tervitangi komisjoni reageeringut praegusele olukorrale tööturul. Ehm, paljudes liikmesriikides on noorte töötus mm, väga kiiresti tõusnud. on öeldud, et äh, VKE-sid tuleks toetada, töötuse vastu tuleks võidelda kasutamata rahadega ja see on vägagi oluline initsiatiiv. noorte töötus on jõudnud kuskil kolmekümne protsendi piirini terves reas liikmesriikides. ja on ka juba viiekümneprotsendilist noorte töötust. tihti kooli lõpetanud noored lõpetavad igasuguse töö otsimise, sest olukord on nii lootusetu ja nende ainus sissetulek ongi riigi poolt makstav toetus, nii et sellepärast ma toetan vägagi seda komisjoni initsiatiivi, VKE-de toetamiseks ning noorte tööpuudusega võitlemiseks. muidugi paindlikkust ma vägagi to-, tervitan. kolleeg Matula, palun ca scop depășirea impasului. suur tänu, president äh, Barroso soovib praegusest patiseisust väljuda selle kaudu, et äh, konsolideerida meie meetmeid ja vähendada noorte äh, tööpuudust, aga igasugused ettepanekud Äh, kasutada ära kasutamata struktuurifondide vahendeid, peavad arvesse võtma aluslepinguid ja samuti pädevuste jaotust äh, komisjoni liikmesriikide ja piirkondade vahel. Äh, kui liikmesriik või siis ühtekuuluvuspoliitika eesmärgiks on äh, Äh, vähendada erinevusi äh, piirkondade vahel, äh, ettepanek on huvitav, aga komisjon peaks täpsustama konkreetseid tegevusi ja samuti ka kooskõla ühte ühtekuuluvuspoliitikaga. kõik ettepanekud, mis puudutavad seda kaheksakümne kahte eurot, peavad arvesse võtma paindlikkust, juurdepääs peab olema äh, tagatud ja samuti peab see arvesse võtma ka äh, toetuse saajate haldusvõimekust. suur tänu, kolleeg Matu-. suur tänu äh,, president Barroso ettepanek Äh, suunata äh, struktuurifondide raha ümber äh, VKE-dele ja noorte tööpuuduse vastasesse võitlusesse on väga tervitatav, eriti nende riikide jaoks, kus praegu on ranged kärpemeetmed ähm, päevakorral nagu Portugalis. meil on vaja välist sekkumist selleks, et rahastada oma VKE-sid läbi pangandussüsteemi ja kõik äh, meetmed on olulised ka äh, piirkondade seisukohast, et nad suudaksid suurendada abi vastuvõttu, aga need meetmed tuleb võtta liikmesriigi tasandil äh,, see annab meile võimaluse stimuleerida majandust VKE-de kaudu ja anda oma panuse äh, äh, noorte tööhõive tagamisse, äh, eriti nende noorte puhul, kes on hästi haritud ja koolitatud meid aga huvitab äh, volinik, kuidas praktikas toimub nende rahade ümbersuunamine ja kuidas kaasatakse piirkonnad sellesse ümberplaneerimisse. suur tänu, proua Regner, palun. suur tänu, proua eesistuja. tere õhtust, volinik arvestades neid radikaalseid äh, kärpemeetmeid, mis on võetud, on ettepanekud toetada VKE-sid ja võidelda noorte tööpuudusega äh, selliseks valguskiireks pimeduses. noorte tööpuuduse vastane võitlus on oluline meede, äh, millega on tegeletud juba ka Austrias äh, meil on vaja poli-, poliitiliselt tunnustada seda, et äh, noortel peab olema turvaline tulevik. on hea, kui Euroopa Liit annab tagatise Euroopa noorte tööhõivele ja on väga hea, kui äh, kasutamata ESF-i rahasid saab kasutada töökohtade loomiseks äh, ja sellega seoses või sellega kaasneb ka siis kaasrahastamismäära tõstmine kümne protsendini ja bürokraatia vähendamine. suur tänu, viimane kõneleja on kolleeg Pensekast. aitäh! eelmise kuu mitteametlikul tippkohtumisel äh, Äh, rääkis härra Barroso nii-öelda meeskondadest, action tiimidest, äh, mis tuleks luua kaheksas nii-öelda kõige halvemas liikmesriigis, sealhulgas Iirimaal, äh, selleks, et suunata ümber struktuurifondide raha äh, noorte tööhõivevastasesse võitlusesse. meie ei saa lubada endale seda, et me äh, vähendame äh, olemasolevate projektide rahastust uute projektide jaoks, meil on vaja uut rahastust ja uusi meetmeid ja samuti ka uut juhtimisstruktuuri, mis vähendaks noorte tööpuudusest äh, tulenevat koormust ja äh, tagaks selle, et äh, praegune kriis ei kahjustaks meie noorte tuleviku väljavaateid. aitäh! sellega lõpetame arutelu, volinik Haan, palun. suur tänu, proua president! arutelu on näidanud, et siin kojas tuntakse väga hästi seda, kuidas toimivad struktuurifondid ja ühtekuuluvusfond. volinikul on seda hea näha. üldiselt on selge see, et struktuurifondid on äh, väga hea ja tõhus instrument, tõenäoliselt kõige tõhusam ja laiaulatuslikum instrument, mis Euroopa Liidu tasandil olemas on ja seetõttu on oluline ka nende rakendamine meie ühiste eesmärkide nimel. daamid ja härrad, president Barroso ettepanek on ähm, väga energiline äratus Äh, et me märkaksime, milline on praegu olukord, eriti mis puudutab noorte töötust. loomulikult nii tema kui ka kõik teised mõistavad, et arvesse tuleb võtta ka struktuurifondide toimimise põhireegleid. aga praegusel hetkel on kaheksakümmend kaks miljardit eurot äh, sellist raha, mis ei ole äh, Äh, suunatud konkreetsetele projektidele, mida ei ole veel eraldatud ja see tekitab küsimuse, kas me ei võiks natukene täpsustada oma äh, eesmärke ja vaadata neid projekte, kas on selliseid projekte, mida ei ole veel rahastatud, aga mida võiks rahastada. ja selle, siinkohal ma mõtlen ka piirkondadele, ka piirkondade sees võiks äh, suunata raha VKE-dele ja selleks, et luua noortele inimestele töökohti. ärgem unustagem, et suurem osa äh, kahe tuhande viienda, kahe tuhande kuuenda aasta rakenduskavadest äh, või kahe tuhande viiendal, kahe tuhande kuuendal aastal kokku pandud rakenduskavadest pandi kokku täiesti teistsuguses majanduskontekstis. seetõttu on täiesti õigustatud praegusel hetkel küsida, kas me ei võiks natukene täpsemalt ja ka tagasiulatavalt oma tegevust fokusseerida ja sellepärast komisjon kuni veebruari lõpuni äh, teeb koostööd nende kaheksa liikmesriigiga, kus noorte tööhõive määr või töötuse määr on kõige suurem. seal teeb komisjon koostööd vastavate action tiimidega, kes äh, aitavad siis välja selgitada, mida täpselt võiks teha ja märtsikuus äh, ähm, koostame üldise aruande nendest aru, aruteludest aga ma meenutaksin ka, et minu kolleeg härra Antal on teinud äh, väga palju ettevalmistustööd ära äh, selles osas, mis puudutab võimaluste loomist noortele. ja meie leiame, et äh, me peaksime tegema ettepaneku nende tegevuste osas, mille abil saaks noorte töötusega võidelda, need meetmed tuleks kohandada igas liikmesriigis vastavalt iga konkreetse piirkonna ja võib-olla ka alapiirkonna võimalustele ja olukorrale. aga ma arvan, et võib öelda, et üleöö ei suuda me olukorda parandada aga ma hea meelega toetan seda mõtet, et on viimane aeg tegutsema hakata, keegi peab initsiatiivi haarama ja mul on hea meel, et äh, me kõik mõtleme samas suunas, nagu teie tänased äh, sõnavõtud näitasid. Äh, esimesed ja ma loodan, et juba üsna varsti näeme esimesi käegakotsutavaid tulemusi võitluses noorte tööpuudusega Euroopas suur tänu, volinik. sellega lõpetasime arutelu